Pan prezydent. So good morning, colleague. tere hommikust, kallid kolleegid. palun võtke istet, et me saaksime oma tänase hääletusega pihta hakata. meil on täna päris tihe päevakord ja kõigepealt kodukorraline küsimus, härra Karin. härra president. Figaro ajakir-, ajaleht täna kirjutab, et mitte ainult ei sisalnenud eelmisel nädalal äh, ajakirjanik imiteeritud äh, relvaga Euroopa Parlamenti, vaid tal õnnestus tegelikult jõuda ka päris äh, lähedale prints Charlesile, kes on Briti trooni pärine, pärija, pidades silmas meie muret julgeoleku pärast meie kojas, paluksin ma teil neid asju tõsiselt võtta ja kinnitada meile, et te võtate asju tõsiselt, viite läbi uurimise ja see salajane uurimine juhatuse poolt ei ole mitte ainult naljanumber ja num-, ja etendus kõigile, vaid tõesti julgeolekuprobleemide tõsine käsitlus. suur tänu, härra Karim, võin teile kinnitada, et selle küsimusega tegeletakse ja tegeletakse tõsiselt nii palju kui mina tean, siis esimeste konverentsil seda, seda küsimust arutatakse ja võite olla kindel, et parlament pöörab sellele probleemile piisavalt äh, tähelepanu, tegemist on tõesti tõsise probleemiga. ja nüüd läheme edasi, asume hääletama. pidades silmas viimase aja arenguid, äh, siis äh, Ungari meediaseaduse tekst vaadatakse üle ja seetõttu teen ettepaneku, et hääletuse lükkame edasi vastavalt kodukorra artikli sada seitse, seitsekümmend seitse lõige neli ja otsus järgnevate sammude kohta ja järgmiste tähtaegade kohta langetaks, langetatakse esimeste konverentsi kohtumisel neljapäeval, kolmandal märtsil. kas äh, keegi soovib selle ettepaneku poolt sõna võtta? keegi ei soo-, soovi sõna võtta selle ettepaneku poolt kas keegi soovib võtta sõna selle ettepaneku vastu? At... paistab, et äh, üks proua soovib su. suur tänu, härra president pidades silmas viimase aja arenguid, millest räägiti ka komisjonis, kuid äh, mis jäid parlamendi tähelepanu alt välja, tuleb resolutsiooni teemaline hääletus edasi lükata. resolutsiooni tuleb kohandada äh, vastavalt uutele arengutele. suur tänu! suur tänu, see oli siis sõnavõtt äh, selle ettepaneku poolt, kas keegi soovib rääkida selle ettepaneku vastu? kui keegi ei soovi, siis hääletame, kes on selle ettepaneku ehk siis edasilükkamise poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. seega lükkame selle päevakorrapunkti hääletuse edasi. ja nüüd lähme edasi hääletusega. kõigepealt toimub härra Salva Videgani raporti hääletus Euroopa Liidu Korea vabakaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel on teemaks. ja hääletame teksti tervikult muudatusettepanek viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudetud äh, ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud ja nüüd hääletame kogu seadusandliku resolutsiooni äh, nimeliselt. elektrooniline hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. õnnitleme raportööri. järgmine päevakorrapunkt hääletame härra Kalfini raportit Euroopa Liidu tagatise andmine Euroopa Investeerimispangale Euroopa Liidu välistele projektidele antavatest laenudest ja tagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks. ja hääletame teksti tervikuna, kuid kõigepealt on meil üks suuline muudatusettepanek, härra Kalfin, palun, teil on sõna. Uh, uh, uh, härra president, kolleegid, võttes arvesse viimaseid arenguid Põhja-Aafrika riikides demokraatlikke muutusi ja nende muutuste tulemusi, kaasa arvatud rändevoogusid Euroopa suunas, teeksin ma suulise muudatusettepaneku, kus on paar numbrit sees. muudatus on järgmine. lisale üks, uued numbrid, äh, punkt B, naabruskond ja partnerlusriigid. see summa peaks olema kolmteist miljardit kuussada kuuskümmend neli miljonit ja Vahemere riikidele üheksa miljardit seitsesada miljonit. ja muutuste tulemusena muudetakse numbreid ka artiklis kaks paragrahv ühes punkt ühes. see number on kakskümmend üheksa miljardit viissada kuuskümmend seitse miljonit ja üldine mandaat oleks kakskümmend seitse miljardit eurot, viissada kuuskümmend seitse miljonit. suur tänu, härra Kalfin, kas kellelgi on midagi selle vastu? ma ei näe, kellegi vastuväiteid, nii et äh, hääletame nimeliselt esimest muudatusettepanekut, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja muudatusettepanek on vastu võetud. Läheme edasi, muudatusettepanek number viis, kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud ja hääletame muudatusettepanekut number kuus. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatusettepanek number neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek number seitse, poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud muudatusettepanek number kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetuks muudatusettepanek number kolm, jällegi nimeline hääletus, hääletus on alanud. kui teie hääletusmasin ei tööta, andke märku, saadame teile tehniku. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd hääletame ettepanekut muudetud kujul. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame kogu resolutsiooni ettepanekut nimeliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. õnnitlused raportöörile. järgmine päevakorrapunkt on äh, härra Sturri soovitus Euroopa Liidu ja Korea Vabariigi vabakaubanduslepingu kohta. ja raportöör soovib sõna, nii et palun <laughs> härra president kõik soovivad siin kiirustada, aga ma sooviksin tänada komisjoni ja variraportööre. tegemist on murrangulise vabakaubanduslepinguga, mis on väljapaistev leping ja parlamendil on nüüd siin suur võimalus toetada seda lepingut ja tulla välja oma mõtetega, mis tooksid tulevikus kõvasti kasu. suur tänu! suur tänu! hääletame seda fantastilist kokkulepet nimeliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud. õnnitleme teid, härra Sturdi. järgmine päevakorrapunkt, hääletus seitsme resolutsiooni ettepaneku üle olukorra kohta Egiptuses kõigepealt äh, lõige number üheksa, osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kümme, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes, see on nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. lõige üksteist, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu erapooletud. vastu võetud. lõige viisteist, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletame resolutsiooni tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd toimub kolme resolutsiooni ettepaneku hääletus Euroopa Liidu toona piirkonna strateegia rakendamise kohta. muudatusettepanek üks on tagasi võetud, nii et hääletame resolutsiooni tervikuna, tegemist on nimelise hääletusega, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud selge enamusega ja nüüd on kuus resolutsiooni ettepanekut mis käsitlevad õigusriigi põhimõtteid Venemaal. paneme resolutsiooni ettepanekud hääletusele tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine päevakorrapunkt on äh, resolutsiooni ettepanekud Maailmapanga energiastrateegia kohta alustame lõikega kaks osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et tagasi lükatud. kuid äh, kontrollime seda elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd hääletame muudatusettepanekut number viis, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et sedagi tuleb kontrollida elektrooniliselt, elektro, elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud. Lähme edasi, muudatusettepanek number kaks, kes on poolt vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt jälle, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd lähme edasi muudatusettepaneku juurde, mis käsitleb seda lõiket seitset, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletud. ma arvan, et ka seda tuleb kontrollida elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, jällegi vastu võetud, lõige kümme, kahes osas jällegi, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, jällegi hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lähme edasi muudatusettepanek number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. lõige kaksteist, jällegi kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek number neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, jällegi hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt A jällegi kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa kes on poolt, vastu, erapooletud. elektrooniline kontroll, hääletus on olnud. hääletus on lõppenud. vastu võetud põhjenduspunkt C, muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna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 härra Pulman. palun, härra Pulman. suur tänu, president. oma fraktsiooni nimel esitaksin ma suulise muudatusettepaneku, mis peegeldaks paremini võrdseid võimalusi ja soolist võrdõiguslikkust. sest see on kooskõlas ka Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiaga, ma loen selle ette võr-, sooline võrdõiguslikkus on võtmetähtsusega Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärkide saavutamisel, seetõttu kutsume me üles naiste täielik osalus tööturgudel ja eh, naiste osalust ka eh, kutseõppes. samuti soovime me, et eh, kaotataks palgalõhe naiste ja meeste vahel. suur tänu, kas keegi on vastu? ei ole siis hääletame suulist muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaksteist, jällegi kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, esimene osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud siiski mitte. kas nüüd on kõik hääletanud? kui nüüd on, siis hääletus on lõppenud ja vastu võetud. lõige kolmteist jällegi osade kaupa nimelised hääletused mõlemas osas, esimese osa hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? kellelgi ei ole midagi ette heita, hääletus on lõppenud, vastu võetud teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. jällegi vastu võetud. lõige kakskümmend, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud jällegi vastu võetud lõige kakskümmend üks, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. jällegi vastu võetud. lõige kakskümmend kolm, esimene osa, nimeline hääletus hääletus on lõppenud. ja selgelt vastu võetud teine osa. hääletus on lõppenud, ütleb president ja vabandab ja ütleb, et hääletus on siiski alanud. ajasite mind segadusse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, nüüd on ta päriselt lõppenud. vastu võetud. Läheme edasi muudatusettepanek number kaks, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame resolutsiooni projekti tervikuna, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. ja jällegi õnnitlused Läheme edasi päevakorraga. toimub resolutsiooni ettepaneku hääletus ja see käsitleb liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste rakendamist. ja hääletame lõigat number neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud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 Ah. Entschuldigen Sie, dass Verfahren aufhalte, aber leider funktioniert meine Maschine. vabandust, et ma siin raiskan aega, aga mu hääletusmasin ei tööta. Ich schicken gleich einen Techniker zu Ihnen. saadame teile kohe tehniku. Now we vote on... ja nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? Läheme edasi hääletame proua Peeresi raportit liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste üle ja hääletame seadusandliku resolutsiooni, tegemist on nimelise hääletusega, mis nüüd on alanud. kas kõigil oli piisavalt aega, et hääletada? hääletus on siis lõppenud ja vastu võetud, pole vähimatki kahtlust. järgmine päevakorrapunkt kuus resolutsiooni ettepanekut, äh, mis käsitlevad toiduainete hinnatõusu. alustame muudatusettepanekuga number viis, tegemist on nimelise hääletusega, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud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 vastu võetud. muudatusettepanek number kümme, nimeline hääletus, kes hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend kolm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 muudatusettepanek number seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolm häält rohkem toetas seda, kui vastu oli ja tuli. muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kolm, kes on poolt, vastu. tulemus on ebaselge. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud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 kallid kolleegid, sellega oleme jõudnud hääletamisega ühele poole. täname teid koostöö eest. see võttis meil täpselt kakskümmend kaheksa minutit ja kolmkümmend sekundit aega. ja nüüd äh, läheme edasi hääletamise selgitustega. So thank you thank very you, much. President. Great. Didn't take 40 minutes.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 Now we will have the explanation of the votes. We start with the hääletamiste selgitused kõigepealt. härra Salba Pidegaini raport. härra Mikulašik, palun